mul on veel mõningad teadaanded. Tšehhi keeles loen seda ette. ma sain äh, pöördumised äh, mõningate äh, kõne selgitust kohta ning need nimed viiak-, pannakse protokolli ning kolmekümne periood algab homsest, kolmekümnendast septembrist kaks tuhat üksteist. Parliament particular. Mm. It. Thank Thanks you very much, President. Now we will continue. nüüd äh, jätkuvad hääletused.